So dear colleagues. kolleegid. alustame natukene hilinemisega seda päevakorrapunkti number kakskümmend kolm. tervitame Home peadirektoraadi kolleege äh, Michael Schotterit. tere tulemast libe komisjoni esimest korda vist sellel ametipostil. tere tulemast ja ja teile ja teie kahele kolleegile Home peadirektoraadist. vabandust, eesistujamaad esindate te hoopis. ah, jumal. ma pean vist nüüd teki alla ronima ja seal vaikselt olema. igatahes tere tulemast Äh, seetõttu ju tutvustataksegi ennast ennem koosoleku algust, aga ilmselgelt ma ei pannud tähele. räägime siis CEAS-i eh, ehk varjupaigapaketi reformist. sellest teemast oleme me rääkinud juba täna peaaegu päev otsa. eelmisel nädalal Justiits- ja Siseasjade Nõukogus räägiti sellest ning siin kojas on igal tasandil sellest teemast räägitud, kaasa arvatud esimeste konverentsil hiljuti saadikute jaoks on see teema väga tähtis. ma vabandan, et saadikuid siin väga palju kohal ei ole, mandaadi lõpus on kolleegid igal pool laiali. me kõik, kõik keskendume nendele Dublini reformi ja varjupaigamenetluse eh, elementidele ma osalesin ka justiits- ja siseasjade nõukogus ning suur arutelu oli selle üle, mida teha nende ajutiste meetmetega. Ehm, kuna tegelikult soovime ju suurt struktuurset reformi, mis on alaline ning praegusel hetkel on ka arutelu selle üle, kas me peaksime lõhkuma paketi osadeks või me mõistame, et Dublini reform ja eriti see varjupaiga äh, menetlus on omavahel väga tihedalt seotud, kuigi me mõistame ja, et mõnede teiste failide puhul oleks vaja paindlikkust. ja siis äh, on siin ka muid probleeme, näiteks seaduslik äh, ränne ja nii edasi, kõike seda praegu olukord blokeerib. detsembris räägiti siis ka rände haldamisest äh, ja selle kõikidest aspektidest me teame, et see on alaline arutelu praegusel hetkel komisjoni ja eesistuja omaga parlament, nagu te teate, on üsna palju kaugele jõudnud oma seisukohtade väljatöötamisel, meil on mitmeid raportööre sellel teemal ja parlament on selgelt välja öelnud, et me soovime, et peamised paketi osad oleks, jääksid ikkagi kokku ja et me soovime alalist lahendust, mitte ajutist aga me soovime ka sellest teemast põhjalikumalt rääkida. kuna kuna ähm, kvalifitseeritud häälteenamust meil ei ole äh, ja absoluutset enamust me ei saa, siis siis on keeruline otsust vastu võtta, poliitiline temperatuur järjest tõuseb, seega probleeme on küllalt parlament äh, mõistab neid poliitilisi probleeme, aga me oleme, meie ja meie raportöörid oleme tõesti pühendunud sellele, et pakett äh, oleks ka praktiliselt äh, teostatav. ootame siis teie ettekannet ajutiste kokkulepete kohta ning kuidas see oleks seotud ka alalisemate süsteemidega. kuulame kõigepealt ära Mihhail Schotteri kes on rände- ja kaitseküsimuste eest vastutav direktor siseasjade peadirektoraadis ning siis kuulame ära eesistujamaa esindaja härra Pevlaku Rumeeniast, aga kõigepealt Mihhail Šoter, rände- ja kaitseküsimuste eest vastutav direktor siseasjade peadirektoraadis, palun. suur tänu selle sissejuhatuse eest. härra esimees, suur tänu mind siia kutsumast, et seda teemat arutada. see on loomulikult tähtis ja paljusid huvitav teema ka siin Euroopa Parlamendis. nagu te ütlesite, siis mitteametlik nõukogu öö, toimus nüüd Bukarestis, te ise olite ka kohal seal ning seal räägiti nendest öö, ajutistest kokkulepetest selle, see teema tuleneb ka meie suvistest kogemustest, president Juncker rääkis sellest ka oma olukorrast liidus kõnes, ta viitas sellele ja ütles, et me ei saa lubada sellist ad hoc lahenduste väljatöötamist iga kord, kui uus laev kohale jõuab. aga võttes arvesse teie praegusi kommentaare, siis äh, ta mainis ka asjaolu, et meil on vaja pikema perspektiivi lahendust, meil on vaja kestvat solidaarsust. see oleks äh, selge äh, eesmärk, et meil oleks alalised lahendused paigas. samal ajal aga vahepeal tuleb ju ka praegused probleemid ikkagi kuidagi lahendada selles mõttes me räägime küll jätkuvalt sellest, kuidas Dublini määrusega edasi minna, aga me oleme rääkinud nüüd ka sellest, et paika tuleks vahepeal panna ajutised süsteemid. Komi-, nagu te mainisite, siis komisjoni detsembri ränderaportis räägiti ka sellest, öeldi selgelt, et eesmärk ei ole asendada Dublini määruse kallal käivat tööd või kõiki teisi elemente ühisest varjupaigasüsteemist ning me ei soovi ka pidurdada öö, läbirääkimiste jä, öö, jätkumist, aga see peaks siis ajutisena kehtima, see süsteem, senikaua kuni uued elemendid vastu võetakse. ajutiste ko-, ajutise süsteemi alane töö peaks olema võimalikult avatud kõikidele liikmesriikidele, oleks soovitatav, et kõik osaleksid selles. ja mida siis see ajutine süsteem tähendaks, juba praegusel hetkel on Euroopa Liidul võimalus üles näidata konkreetselt solidaarsust liikmesriikide vastu, mis seda soovivad, kes seda paluvad. ning seda tuleb eh, teha nii, et suudetakse tõhusalt vältida ka teisest rännet. Kesk-Vahemere piirkonnas võib näha, et selline lahendus võib toimida. kui koordineerimatu tegevuse asemel pannakse paika kokkulepitud vabatahtlik raamistik, kus solidaarset toetust, toetuse andmist organiseeritakse palju äh, tõhusamad kui muidu. seega ad hoc lahenduste nimel on meil organiseeritud, koordineeritud töö. Sea-Watch kolme viimatised kogemused on siin meile hea näide, see oli esimene testjuhtum kus rohkem Euroopa Liit koordineeris tegevust, vastuvõtt, registreerimine ning ümberpaigutamine oli sinna kaasatud. ning selle tulemusena, ja see töö alles veel käib, tuleb mainida, enamus neljakümne kahest inimesest, kes maabusid Sea-Watch kolmel, on juba ümber paigutatamas liikmesriikidel see, mis on lubanud nad vastu võtta kuidas see üldisemalt toimib. kui liikmesriik on sattunud surve alla ja kui on olu-, vaja pärast leidmist ja päästmist merel kiiresti inimesed maale saada, siis liikmesriik esitab sooviavalduse ning see sooviavaldus võib kaasata ümberpaigutamist teistesse liikmesriikidesse ning ka võidakse paluda komisjonilt ning vastutavatelt agentuuridelt abi sooviavaldusele vastates, ja seda oleme näinud ka viimastest näidetest, saavad liikmesriigid siis öelda, millist tüüpi toetust saavad nad anda. ja kui vähegi võimalik, siis on sinna kaasatud juba mingisugune varajasem plaani, planeerimisfaas solidaarsusmeetmete jaoks. Need solidaarsusmeetmed liikmesriikide poolt peavad olema tasakaalus ka Äh, geograafiliselt äh, haavatavas olukorras äh, riikide sammudega, see, ehk siis see peab olema kooskõlas sellega, mida vastuvõttev hädas olev liikmesriik teeb. vastuvõttev riik siis kõigepealt peab hoolitsema nende inimeste eest, kes tema territooriumile saabuvad tasakaalu saavutamiseks peab olema meil piisav koordineerimisstruktuur pärast äh, seda, kui liikmesriik on oma sooviavalduse esitanud. viimastel kuudel oleme õppinud äh, alates suvest, et selline võrgustik, koordineerimisvõrgustik võiks olla kasulik. koos agentuuridega töötame me välja ka öö, äh, süsteeme e, tegevuskavade loomiseks ning abi andmise äh, süstematiseerimiseks. oluline on, et tööd koordineeritakse mitte ainult siin, vaid ka kohapeal. näiteks Sea-Watchi puhul, see oli hea näide sellest, kus komisjonil oli kohapeal esindaja, agentuuridel samuti, koos liikmesriikide esindajatega, kes olid vabatahtlikult äh, valmis aitama. seega see oli kasulik kogemus lõpetuseks on ka selge, et Euroopa Liidu rahaline toetus peaks olema olemas selleks, et edendada kogu seda protsessi. Euroopa Liidu eelarvest tulenev finantstoetus saab olema olemas nendele riikidele, kes osalevad ja see on öö, olemas ka näiteks MFi äh, hädaabifondist äh, praegusel hetkel neile riikidele, mis on hädas. meeldiv on näha, et Rumeenia eesistujana on edasi liikunud selle teemaga Koreperes ja, Koreperis ja mitteametlikus nõukogus ning komisjon on alati valmis toetama selle kontseptsiooni edasist väljatöötamist, võttes arvesse ka Euroopa Parlamendi seisukohti, seega väga kasulik on täna siin teiega arvamusi vahetada, ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti üles näidatud huvi eest ning ma loodan, et see ajutiste kokkulepete eh, teema ei suuda, ei, ei hakka asendama seda uut stabiilset kaasajastatud õigusloomelist raamistikku, kus on võtta, võetud arvesse ka viimaste aastate kogemusi. aitäh, härra Schotter! enne aruteluga edasiminemist ja küsimuste esitamist kuulame ära eesistuja Rumeenia esindajad. nagu te juba ütlesite, siis Rumeenia eesistujana asus natukene teistsugusele positsioonile kui Austria eelmine eesistuja. ma saan seda võib-olla otsesemalt välja öelda kui teie. aga palun, sõna on nüüd teil Thank you very much for the floor, Mr Chairman, dear members of. suur tänu, härra esimees, libekomisjoni liikmed. peamiseks põhimõtteks, millest juhindume, on aus, olla aus vahendaja. me oleme ka veendunud, et ad hoc lahendused on ainult ühekordseks vastuseks olukordadele. arvud kahanevad pidevalt, kuid rändevood äh, saabuvad endiselt Euroopasse ja mõnikord kaasnevad sellega ohtlikud äh, retked Vahemerel, mis seavad ohtu inimelud. Need rändevood on endiselt Euroopa Liidu jaoks väljakutseks ja oleme võtnud kohustuse selle väljakutsega võidelda meie kodanike huvides Euroopa Liidul on selgesti vaja ühist lähenemist. peame olema paremini valmistunud, peame teadma, kuidas nende olukordadega hakkama saada struktureeritud viisil. ja meil peab olema suutlikkus reageerida solidaarselt. aus vahendaja roll Rumeenia eesistuja jaoks on vastus komisjoni üleskutsele esimesel Corepori kohtumisel jaanuarikuu alguses. selleks, et leitaks lahendus praegusele olukorrale Maltal, kus pääste- ja otsimisoperatsioon oli viinud kahesaja neljakümne üheksa sisserändaja maabumiseni, see tähendab, et kaheksa liikmesriiki pakkusid välja, et nad võtavad vastu varjupaiga taotlejaid vastu Maltalt, kaasa arvatud Rumeenia kes tegi ettepaneku vastu võtta viis taotlejat. see näitab solidaarsust ja vastutustunnet. kui Sea-Watch kolm aga ähm, Itaaliasse saabus, siis kuus liikmesriiki tegid ettepanekut võtta vastu maapõed Itaaliast. Nende seas oli jällegi Rumeenia, kes tegi ettepaneku, et võtab vastu perekonna, kus on viis kuni kuus inimest, nendest kuuest inimesest. see kõik näitab, et äh, mitmed liikmesriigid, kaasa arvatud Rumeenia, mõistavad äh, solidaarsuse vajadust, aga võtavad ka vastutuse. kui teised liikmesriigid on raskes olukorras. samal ajal selleks, et asendada ad hoc lahendused koordineeritud ja struktureeritud lahendusega, oleme võtnud arvesse komisjoni üleskutset töötada välja ajutine kord üles näitamaks solidaarsust ja vastutustunnet. see ei kahjustaks kuidagi Dublini määruse teemal käivaid kõnelusi. arutelusid on toimunud mitmeid, neid teemasid on arutatud e-, mitteametlikult Koreperis ja mitteametlikul ministrite kohtumisel Bukarestis seitsmendal veebruaril, kus viibis ka libekomisjoni esimees. me jätkame neid kõnelusi koostöös komisjoni ja liikmesriikidega selleks, et tagada positiivset tulemust. see näitab Euroopa Liidu valmisolekut paremini reageerida päästeoperatsioonidele Vahemerel. eelseisvatel nädalatel kavatseme jätkata kõnelusi Koreporis suursaadikute tasandil ja meie plaan on arutleda erinevate teemade üle registreerimise hetkest, ähm, varjupaigataotluste esitamise hetkest pärast päästeoperatsiooni kuni paigutamiseni erinevatesse liikmesriikidesse, kaasa arvatud, kes osalevad vabatahtlikult. ja veel üks oluline aspekt, tagasipöördumine päritoluriiki nende sisserändajate puhul, kes ei vaja rahvusvahelist kaitset. kõik need aspektid tulevad põhjalikult arutlusele eesmärgiga leida lahendused tegevuseks ja võimaldada Euroopa Liidul ühiselt läheneda. ja siis viiakse arutelud strateegilisele tasandile. arutame seda Bukarestis mitteametlikult Skifa kohtumisel kolmeteistkümnendal, neljateistkümnendal märtsil, kus kõik liikmesriikide sidusrühmad saavad võimaluse jätkata arutelusid äh, operatiivsemal tasandil. selleks, et üritada lahendust leida ja selle kohtumise tulemusena eesistuja riik jätkab arutelusid vastavatel tasanditel. ja rõhutaksin asjaolu, et eesistujamaa on täielikult teadlik selle teema olulisusest ja nende kõneluste olulisusest ja soovime jätkata tööd lahenduse leidmise nimel koos kõigi teiste sidusrühmadega, aitäh. aitäh, härra Berlaku. arutelu sissejuhatuseks te mainisite kaheksat liikmesriiki, kes äh, olid kaasatud solidaarsusmeetmetesse. mul ei ole äh, liikmesriikide nimesid tegelikult minu käsutuses, võib-olla komisjonil on need. olid Malta ja Itaalia maabumisjuhtumid. It's not like a secret. Sea-Watch three was the last operation in. Sea-Watch kolm oli viimane operatsioon Itaalias. The member states were France. Prantsusmaa, Saksamaa, Leedu, Rumeenia. Okay, good to know. Okay, colleagues, so just um, in terms of discussion, question. ja nüüd kolleegid, küsimused, Juan Fernando. I would like to simply address. mina tahaksin otsekohese küsimuse esitada nõukogule keda siin esindab Rumeenia ees, roteeruva eesistujana, ärge võta seda nüüd isiklikult, nõukogu on pidevalt Euroopa Parlamendi ametiaja jooksul olnud puuduv lüli solidaarsusahelas ja vastutustunde ülesnäitamisel randevoogude ja varjupaiga taotlejate kontekstis. artikkel kaheksakümmend Euroopa Liidu toimimise lepingus ei sunni peale solidaarsust ajutistele lahendustele. mandaat ja rak-, selle rakendusala on laiem. see hõlmab tervet otsuse protsessi nii rände puhul ähm, poli-, poli-, poliitika kui rändepoliitika Euroopa Liidu rändeõigust ja varjupaigaõigust. solidaarsus, mis on, mis on olnud vajaka kõigi nende aastate jooksul, kõigepealt Itaalia ja Kreeka, nüüd Hispaania. ja, ja käib kogu aeg pingpongi mäng. Äh, aga pall lendab kogu aeg üle võlgu, võrgu aga lahendust endiselt ei ole. kuidas jääb siis äh, laiema solidaarsuse hindamisega, mis läheks siis laiem, läheks kaugemale ajutistest lahendustest? kuidas äh, saavutada õigusliku mandaadi täielikku täitmist? mis on Euroopa poliitikal ja Euroopa õigusaktidel selles kontekstis? kas keegi veel soovib sõna? tahaksin makroteemast ähm, rääkida, mille, mida me kõik teame, mis see on, see on rändepakett. ja ma arvan, et üks, mis teeb asju raskemaks, on just need ajutised meetmed ja lõhe. nõukogu poolt kuuleme, et, et suured liikmesriigid vähemalt räägivad seda et äh, kas äh, teemad on äh, ummikus detsembris küll Prantsusmaa, Saksamaa arutasid Dublinit, aga mure, see mure seisneb selles, et kuhu suunas see siis läheb. sest poliitilisel tasandil kuuleme, et tegemist ei ole mitte ainult tupikuga, vaid osa paketist üldse lammutatakse ja tulevad ajutised meetmed, aga me ei tea, mis need ajutised meetmed üldse on. nõukogus ütlesin et arvud tõepoolest kahanevad äh, olulisel määral, kuid viimane ülevaade olukorrast, mida härra Belatsuga kirjeldas Euroopa Liidu poliitilised probleemid äh, väga väikese arvu inimeste puhul on siiski tohutud. solidaarsus on väike. ja minu küsimus olekski, kuidas komisjon neid intsidente näeb ajutiste meetmete valguses? kuidas te kom-, nõukogule selgitate, et see, see ei saa pikaajaliselt jätkuda, see tekitab poliitilist kahju Euroopa Liidule näiteks. ja teine küsimus äh, la-, inimeste laevadest väljatoomise kohta. Ku-, milliseid kavasid on tehtud selles osas äh, nõukogus? ja kuidas komisjon sellesse suhtub? kas on midagi välja mõeldud? ja ta-, makrotasandi juurde ja Dublini juurde tagasi tulla, varjupaiga menetluste juurde Äh, murettekitav asi, millest järjest kuuleme, on see, et pakett tahetakse lammutada, aga mida see täpselt tähendab? murettekitavad märgid näitavad, et kavatsetakse pakett ümber sõnastada. kas see vastab tõele ja sellisel juhul see oleks väga murettekitav? kui pakett püsib enam-vähem koos kui sealt Eurodac või midagi sellist välja läheb, hea küll, aga põhimõtteline osa paketist, et see sõnastatakse ümber väidetavalt nõukogule meeldivad rohkem sellised teemad nagu tagasisaatmised, tundub. see on, see on suur küsimus, ma ei tea, kui, millisel määral saate vastata, nii et äh, aega valimisteel on jäänud vähe. kas me siis äh, see saab olema selline veelahe ja pärast jätkatakse tööd. aga need on küsimused, mis kõigi meelel mõlguvad. Well, I thank you very much. aitäh. ma mõistan neid parlamendi küsimusi muidugi, need on sisulised küsimused ja tahaksin kinnitada, et komisjoni jaoks peab olema pikaajaline stabiilne lahendus. oleme õppinud eelmistest aastatest ja kriisist, mille tunnistajaks me olime. nii et ajutised lahendused on praktiline töö, mis nende valguses toimub, see on reaktsioon üksikutele juhtumitele, meil on, on poliitiline surve tegelemaks üksikute laevadega, kes otsivad kohti, kus maabuda. poliitiline surve on suur ja see jätab sügavalt negatiivse mulje äh, vaatlejatele. nii et loomulikult on vaja lahendusi ja loomulikult komisjon äh, on teinud jõupingutusi selle nimel, kuid suve kogemus näitas, et iga kord, kui oli lahendus ad hoc, ei olnud see mingil määral rahuldav võrreldes äh, nende jõupingutustega, mis kaasnesid iga intsidendiga. arvud on samas üsna väikesed, loomulikult see ei ole jätkusuutlik kõnelused praegu ajutiste lahenduste üle, ma arvan, on reaktsiooniks sellele olukorrale. aga nagu nimigi ütleb, on tegu ainult ajutiste lahendustega, see ei saa kuidagi asendada pikemaajalisi ja stabiilsemaid lahendusi. mis, mis tulemus iganes sellel tööl ka ei oleks, peame vältima seda, et me langeksime sellesse lõksu, et me hakkaksime õigusloomelise töö asemel seda tegema, sest tegelikult ainult õigusloomelise kanali kaudu saame me saavutada stabiilsed lahendused. loodetavasti annab see teile nüüd kindlustunde, et komisjon tõesti soovib jätkata ja tõhustada tööd. arvestades ka mandaadi ja parlamendi töö ajakavadega ajutised lahendused ei ole asenduseks õigusloomelisele tööle. Nad on äh, lihtsalt lahendus eelseisvateks kuudeks. loodetavasti on see vastuseks teie küsimusele. jah, kas, aitäh. Äh, keegi soovib veel kõna, härra Franz? minu jaoks on oluline küsimus, kuidas kavatseb komisjon tagada, et äh, ajutised kokkulepped tõepoolest saavad olema selliseks sillaks Dublini reformile ning kuidas peaks need ajutised kokkulepped siis toimima? Um, well, I think the answer to that is vastus on, et tegu on käimasoleva tööga ja seepärast ka oma sissejuhatuses rääkisin ma meie senistest kogemustest. see on töö, mis äh, praegu käib. ja viimased maapõhjused Sea-Watch kolm, sellel juhul oli näiteks huvitav see, et komisjon oli kaasatud koordineerimistöösse koha peal Itaalias. loomulikult Itaalia võimude kutsel ja koostööl. tegime kohapeal koostööd ka amet, Euroopa Liidu ametitega, kes äh, toetasid meid samuti ja ka liikmesriigid osalesid oma panustega selleks, et sujuvamalt tegevusi koha peal läbi viia ja see on konkreetne kogemus, mida saab kasutada ka edaspidi nüüd, mis eelis on sellel, ütleksin ma rahustuseks kõikidele pooltele, et äh, varasematel juhtumitel äh, äh, tegi rida liikmesriike, andis lubadusi, kuid mõnikord võttis aega, enne kui need lubadused tegelikult konkreetseteks isikute üleviimisteks said nüüd see operatiivne tegevus kohapeal komisjoni osalusel, selle eesmärgiks oli protsessi kiirendada ja see peaks kindlasti olema kõiki osapoolte huvides. loodetavasti on see mingil määral vastuseks teie küsimusele. küsiksin ka omalt poolt, ka eesistuja maalt võib-olla. nõukogus mind hämmastas kuulates liikmesriike ja see, et tõus- ja, ja, ja rääkida sellest alalisest solidaarsuse küsimusest. ajutiste meetmete puhul tõusetub see küsimus äh, taaskord, et kes siis ikkagi need inimesed vastu võtavad. Sea-Watchi teema puhul nägime, äh, kuidas vabaühendusi kriminaliseeriti või vähemalt survestati. see äh, väikese arvu saabujate juhtumite poliitiline mõju on olnud tohutu ja ähm, poliit- ja mõned vastutustundetumad poliitikud on seda ära kasutanud. Äh, raske vastata, aga kuidas kirjeldaksite olukorda, et mõned liikmesriigid on paremini reageerinud kui teised, mõned näidanud üles rohkem solidaarsust kui teised, mis toimub nõukogus? sest me siin kuuleme küll üht-teist, kuid meil siiski ei ole päris head pilti. Ehm, kas te võiksite kirjeldada, mis nõukogus täpselt toimub? Te mainisite kaheksat riiki. aga kas te saaksite veel pisut lähemalt sellest rääkida? vastan rumeenia keeles, kui lubate. I could answer here, who knows Cred că președinția română a dovedit de la bun început că s-a implicat. Din prima săptămână... eesistujamaa on näidanud algusest peale, et oleme olnud kaasatud kõikidesse nendesse tegevustesse, toetasime komisjoni, töötasime komisjoniga koos, olime pidevas ühenduses komisjoniga ja ametitega selleks, et Malta ja Itaalia laevade probleemi lahendada. olime liidri rollis ja tegime ettepaneku võtta ka ise saabujaid vastu koos liikmed, teiste liikmesriikidega. samas kutsusime liikmesriike üles nõukogu, nõukogus meie eeskuju järgima. me oleme üsna hästi äh, mõi-, me mõistsime üsna hästi komisjoni üleskutse detsembris ajusid, ajutiste lahenduste leidmiseks, jätkame arutelusid äh, Koreperis ja mitteametlikus nõukogus ja ma pean ütlema, et esimesed tulemused on olnud positiivsed. liikmesriigid mõistavad vajadust ajutiste kokkulepete sõlmimiseks, selleks, et hakkama saada saabuvate laevadega, sest äh, tegemist on eelkõige humanitaarteemaga, inimelud on ohus ja Euroopa Liit peab äh, sellele probleemile vastuse leidma, nii et esimesed muljed on positiivsed ja seepärast äh, on meie motivatsioon ka kõrge. arutelude praeguse kulu üle tahame jätkata koos komisjoniga ja tahame saavutada teatud konsensust. ja mis puudutab solidaarsust, millest lugupeetud parlamendiliige ka rääkis, äh, solidaarsus on alati olemas olnud isegi aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, kui kriis oli kõige teravam, võib-olla mitte sellisel määral ei olnud seda, kui me oleks seda soovinud, aga Euroopa Liit siiski reageeris ühiselt, võeti vastu otsuseid ümberasustamise osas milles liikmesriigid ka osalesid ja Rumeenia oli see liikmesriik, kes hääletas tol ajal ümberasustamiste vastu, kuid ta oli esimene liikmesriik samas, kes otsustas ümber paigutada inimesi Kreekast, kes, kes saatis inimesi koha peale Kreekasse ja teistesse riikidesse ajutistesse vastuvõtukeskustesse selleks, et äh, olukorda leevendada samal ajal on muidugi vaja veel teha palju selleks, et tagada solidaarsust Euroopa Liidu tasemel. ja me usume, et see probleem laheneb ja see peab ka lahenema õigusloomelisel tasandil. just nagu Michael väga õigesti seda ka ütles. ka te, teie, teie ees on pakett, samamoodi on ka nõukogu ees pakett, selles ei ole midagi erinevat ja Rumeenia eesistujana Äh, on seda väga selgelt näinud. me arutasime aru, teema teemaga järel arutelusid jaanuarikuus, tulime varjupaigamenetluse alal ettepanekutega, üritasime leida lahendusi ka, ka Koreperis kõige kõrgemal tasemel. ja mõned teemad jõudsid isegi sinna kahel korral. ehk siis me oleksime suuteline iga konkreetse teema puhul edasi liikuda. samas tea, seda, pidada silmas sedasi, et kokkuvõttes on tegemist paketiga. ilmselt teate, milliseid jõupingutusi eesistuja on teinud ja teeb jätkuvalt. ja meie arvates tuleb kõikide teemade puhul edasi liikuda, samas pidades silmas, et kokkuvõttes on tegemist paketiga. tööd on jäänud veel palju varjupaigamenetluste osas äh, töö edeneb hästi ja loodetavasti tundlike teemade puhul nagu piirimenetlused või lõppotsuse määratlemine, ka siin liigutakse edasi ja mis puudutab Dublini määrust, on endiselt see järelemõtlemise faasis eesistuja jaoks, sest me ei tea veel, millises suunas seda viia Äh, juunikuine ülemkogu andis meile suunised, kus nõuti solidaarsuse ja vastutustunde vahel tasakaalu. nagu te hästi teate, mitmed eesistujad enne meid on teinud suuri jõupingutusi selleks, et seda tasakaalu saavutada. ja see on osutunud raskeks, see on tõsi. see on poliitiline reaalsus meie ees. peame nüüd mõtlema niisiis, et see, mida me praegu ette valmistame on mõeldud tulevikuks. see peab olema kvaliteetne ja ühtlasi vastama meie kodanike ootustele. ja ma loodan, et äh, vastasin teie küsimustele. Ähm, suur tänu. kahjuks me peame meie mõttevahetusega lõpetama, aga nüüd äh, olles äh, olnud tunnistajaks, et Bulgaaria eesistuja on tegutsenud nendes küsimustes. Austria eesistumise küsimuses läksid küll asjad vales suunas. nüüd on vähemalt natukene positiivsust tulemas Rumeeniast ning me kõik tahame, et see jätkuks ka tulevikus aga raskeid teemasid on palju, nüüd oli meil vähemalt võimalus rääkida nendest natuke. sellest ei saa kunagi rääkida liiga palju. ei ajutistest meetmetest ega varjupaigapaketist laiemalt. mitmed meie liikmed on sellest teemast rääkinud hommikust peale ja nüüd aitasite meile ekspertide tasandil jälle selle teema tõstatada. suur tänu, Michael Schotter siseasjade peadirektoraadist. suur tänu ka, härra Peretšu, teile endale, teie meeskondadele, aitäh, et tulite täna meie komisjoni hindama teie vastutulekut kõrgelt. And if the commissioner would like to... kui härra volinik äh, nüüd suvatseks siia ette tulla. So, dear colleagues, thank you for um, your attendance. We sort of reached um, five o'clock, but um... suur tänu äh, teile kõigile siia tulemast, äh, üsna hiljaine kellaaeg on, aga, aga see on äh, mõistlik, see on ikkagi hea, et me saame sellest teemast rääkida. ja pärast toimub meil väike napsu võtmine mina tegelikult alkoholi ei tarvita, aga täna tegelikult vist on vaja. ma ei saa, ei tohiks öelda, et see võib olla teie viimane siinne külaskäik, kuigi ei tohi ju äh, öelda, et, et ei saa ju öelda, et never say never. igatahes väga meeldiv, et volinik siia tuli tegemist on siis viienda julgeolekualase Äh, dialoogiga ning see on viimane meie kohtumine ennem Euroopa Parlamendi valimisi ning räägime siin täpsemalt äh, julgeolekuliidu praegusest olukorrast. väga meeldiv, et äh, Julian King täna siia tuli, et rääkida praegusest olukorrast, loodetavasti saab pärast olema ka meeldiv arutelu ja meeldiv, meeldivad napsud kas võib niimoodi öelda? ma saan, inimesed ei ole öö, meeldivalt erutunud tulevastest napsudest. kas te tulete ikkagi? jaa, aga te peate ära kuulama praeguse olukorra. olgu, teeme kiiremini, siis, siis saab kiiremini ka napsutama hakata. on olnud väga raske päev, minul vähemalt. Heard, has everyone heard about my tough day, okei okay.. No you not heard? Te olete te kuulnud, kui jube päev mul oli? igatahes väga meeldiv, et julgeolekuvolinik siia tuli toimunud on vahepeal päris palju, niisiis meid huvitaks väga teie seisukoht äh, nendest teemadest. Julian, palun. aitäh, suur tänu ka kutse eest. Teie pressiinimesed pool tundi tagasi tegid avalduse, et läheneb viies ja viimane julgeolekualane dialoog volinik Kingiga. olgu, ütleme, et see on viimane äh, plaanis olnud kohtumine igatahes suur tänu, et mul on võimalus teiega sellest teemast täna rääkida. suur tänu küllakutse eest, et äh, uurida, kui kaugele me oleme, oleme jõudnud Julgeolekuliidu alase tööga, sest nagu te just ütlesite, on üsna vähe aega jäänud tegelikult, et ennem praeguse mandaadi lõppu puu lahtised otsad kokku sõlmida. sellest ma kavatsen rääkida, ka räägin ka sellest, mis on tehtud, mis on teoksil ning kui teil on kannatust, siis räägiksin natukene ka tulevikust, mõningatest tuleviku väljakutsetest, mille üle, ma arvan, me peaksime hakkama mõtlema. kui me soovime tõhusat ja toimivat julgeolekuliitu. kõigepealt, mida me oleme saavutanud? mida tuleb lühemas perspektiivis eraldi veel ära teha ning millele me peaksime keskenduma tulevikus. tahaksin kasutada võimalust ka teid tänada, sest teie abiga üheskoos oleme me ära sau-, suutnud teha nii mõndagi, kaasa arvatud üsna hiljuti veel. me oleme kitsendanud seda terroristide tegutsemisruumi, me oleme näiteks koostoimimisvõime ettepanekute kallal suure töö ära teinud, täna hääletasite hommikul veel selle üle. ma arvan, et see, need, see on kõik oluline, meie infosüsteemid toimivad koos siis paremini ja nutikamalt ja sihtotstarbelisemalt, samal ajal austades põhiõigusi, olemasolevad ning tulevased infosüsteemid Etihad, Etihas, EKRIS ja teised saavad nüüd omavahel rääkima hakata, toimima üheskoos palju tõhusamalt, nii et elutähtis info, mis meie käes juba on nendes süsteemides, ei jää kahe silma vahele või kasutamata. ja siis öö, esiliinil võitlejad, piirivalvurid ja politseinikud saavad paremini oma tööd teha, et hoida meie, meid turvalisena. suur tänu kõigile teie töö eest sellel keerulisel teemal. eriti tahaksin tänada härra Lennersit ja härra Mellot, kaasraportööre. koostöö teiega oli tõesti meeldiv me leppisime kokku, et tugevdame ka lõhkeainete lähteainete reegleid Euroopa Liidus, mille üle te ka täna hommikul hääletasite. karmimad reeglid siis ainetele, mida terroristid kasutavad, et kodus pomme valmistada, mida on kahjuks ju surmavalt kasutatud meie tänavatel. siinkohal tahaksin tänada raportööri äh, ka väga hea töö eest. jõudsime kokkuleppele ka ettepanekus, et parandada piiriülest finantsinfo liikumist õiguskaitseorganite vahel. see on ka oluline, et me läheme terroristide rahakoti kallale, et neil oleks keerulisem kavandada ja organiseerida oma rünnakuid, jällegi tahaksin tänada raportööri härra Raadjevit, kes juhtis neid aeg-ajalt väga keerulisi arutelusid väga hästi ning ma tervitan tänast esialgset kokkulepet ettepaneku üle, et parandada ID-kaartide turvameetmeid ning äh, et võidelda nende pettuste vastu, nii et äh, terroristid ja kurjategijad ei saa kasutada neid ID-kaarte selleks, et reisida ja siseneda Euroopa Liitu. minu arvates on see oluline, see võimaldab meie süsteeme muuta turvalisemaks ning samal ajal on meie kodanikel äh, lihtsam kasutada õigust vabale liikumisele, meil on siis turvalised dokumendid ning siinkohal tahaksin tänada ka teie raportööri tema töö eest. Äh, nagu Ameerika sarjades äh, öeldakse, varem äh, juhtusid sellised asjad, et me oleme muutnud reisimise keerulisemaks terroristidele tugevdasime õiguslikku raamistikku, millega kontrollitakse relvade hankimist, siis võtsime vastu viiese, viienda rahapesuvastase direktiivi ning töötasime üheskoos selle nimel, et reisijate andmete direktiiv ka tõhusalt liikmesriikide poolt ellu rakendataks. suur tänu kõigile, kes kaasa töötasid küberruumiga seotud ohud ja sellevastane võitlus. jõudsime kokkuleppele erinevate komisjonidega koostöös küberturvalisuse seaduses ning nüüd töötame, eh, ehitame üles tõesti Euroopa küberturvalisuse agentuuri, et meil oleks see oma küberjulgeoleku eh, süsteem, et meie serverid oleks kaitstud ning et me saaksime koordineerida oma tegevust suurte intsidentide puhul. siis leppisime kokku uutes reeglites, et võidelda pettuste vastu ning sularahapettuste vastu, suur tänu raportöör Kaufmannile ning NIS direktiiv, võrgustik, võrkude äh, turvalisuse direktiiv, äh, mis on meie tulevase küberjulgeoleku nurgakivi, võeti samuti vastu. siis äh, tegeleme disinformatsiooni vastase võitlusega, näiteks võltsarvete, robotite ja algoritmide vastane võitlus, mis on samuti väga tähtis. sellest räägin äh, äh, veel hiljem täpsemalt ning te ju teate e, e, samuti, et teha on veel nii mõndagi, kaasa arvatud lähinädalatel. meie ettepanek määruse kohta äh, ebaseadusliku terroristliku sisu puu-, teemal internetis on meie jaoks prioriteet. ma olen varemgi öelnud, et selline sisu on tõsine probleem, iga rünnaku puhul viimase kahe-kolme aasta jooksul Euroopas on olnud kaasatud ka veebielemendid, vahel on toimunud seal õhutamine, vahel antud instruktsioone, alati on ülistatud selliseid rünnakuid liiga palju veebis liigub sellist asja ning see mürgitab haavatavate, eriti noorte inimeste mõistust. Äh, süsteem on vabatahtlik, äh, need platvormid on vabatahtlikud koostöös parlamendiga kokku lepitud, aga teha on ikkagi veel nii mõndagi, loodetavasti jõuame kokkuleppele ka määruse ettepanekus, et me saaksime tõesti äh, selgete ruuglite, reeglite ja turvameetmete põhjal hakata ründama nüüd seda terroristlikku sisu. siis elektroonilised tõendid, mis on õiguskaitseorganitele hädavajalik instrument, et võidelda terrorismi ja tõsiste kuritegude vastu, see on endiselt meie laudadel veel. meil on vaja pingutada ka veel viisa infosüsteemi kallal, kus on rohkem tõhusamad taustakontrollid siis ette nähtud ning siis Euroopa, eh, eh, meil on vaja ka kübermaailmas eh, Euroopa Pädevuskeskusega olla rohkem tööd teha ning euro-, liikmesriikide keskuste kallal ka, sest meil on rohkem teadmisi ja uurimistööd vaja küberkuritegevuse kallal teha. siis disinformatsioon, mis on, mille vastane võitlus on eriti oluline enne maikuu Euroopa Parlamendi valimisi. siin me peame töötama üheskoos, kaasatud on palju erinevaid pooli parteid, kandidaadid, liikmesriigid, Euroopa institutsioonid, internetiplatvormid. kõik peavad üheskoos töötama, e-, e-, et me edasi jõuaksime. eelkõige platvormid peavad tegutsema tõhusamalt ja kiiremini selle käitumiskoodeksi ellu rak-, rakendamisel, et tõesti murda disinformatsioon poliitilises ruumis. meil toimus ka töötuba ühes teises parlamendi koosolekusaalis täna pärastlõunal sellel teemal. parlamendis toimub neljapäeval veel üks kohtumine, mida vist teie aitate, Claude, ka organiseerida. ja me peame tõesti edasi liikuma nendel teemadel. aga me ei saa ka öö, ju peatada Euroopa valimisi. me peame mõtlema pärast Euroopa valimisi äh, peame samuti mõtlema oma tuleviku vajaduste peale, uus parlament hakkab siis sellega tegelema ja ka uus komisjon. loomulikult äh, kaasa, on siia kaasatud tulevase MFF-i julgeoleku aspektid, see tähendab ka ja see, ja see teema on tõmmanud endale viimastel nädalatel palju tähelepanu see tähendab ka seda, et me peame mõtlema, kuidas oma digitaalset infrastruktuuri kõige paremini kaitsta, sest see on hädavajalik äh, meie äh, valitsuste töö turvamises, meie ettevõtete äh, ja teaduse ja intellektuaalomandi ja ettevõtluse kaitses ning see on seotud ka meie demokraatlike institutsioonide ning meie isikuandmete kaitsega ehk siis me kaitseme põhimõtteliselt kogu seda ühendavat võrgustikku meie eludes, see ei puuduta ainult 5G-d, vaid ka pilve, äh, internetiseadmeid äh, äh, ja tehisintellekti. ma arvan, et nüüd on aeg hakata ka nendest teemadest rääkima, me peame otsustama, kas me soovime seda, et jätkub see, et meie uus tehnoloogia Euroopast lihtsalt ära maha müüakse ükshaaval, kas me soovime seda, et üksikud liikmesriigid äh, ilma väikese, väga vähese info ja koordineerimise põhjal annavad ära oma 5G spektri, nii et tekib, tekivad ainult suured vähesed teenusepakkujad, või me soovime, et läbi koordineerimise sa- ja ühise investeeringute saame me edendada kvantarvutust äh, ja pilvandmetöötlust, nii et äh, kogusumma oleks suurem kui liidetavad. siin on, sellega on seotud probleemid nagu liikmesriikide otsustusõigus ja nii edasi, aga me peame tõesti otsustama, mis digitaalses maailmas tõesti tähtis on, meil on vaja rohkem läbipaistvust tarnijatele tarneahelas, aga kas sellest piisab selleks, et äh, hallata ja leevendada turvariske või äkki on osa meie digitaalsest infrastruktuurist äh, liiga haavatav, et mingisuguseid riske üldse võtta. loodetavasti lähinädalatel saame selle aruteluga edasi minna. me peame looma raamistiku, et hallata seda meie öö, äh, süsteemi, mille põhjal, kus, kus me elame oma elusid, kus meie majandused toimivad. niisiis, keskmises, lühemas ja pikemas perspektiivis on ära teha nii mõndagi, mina kogu selle töö jooksul kohal ei ole, aga senikaua, kui ma olen, võite te minule loota, et ma kavatsen teiega võimalikult tihedalt koostööd teha nende keeruliste teemade kallal, keerulistes aruteludes ning ma absoluutselt usun, et teie komisjon suudab selle tööga edasi minna tasakaalustatud ja põhjalikul moel. seda on minu koostöö teiega näidanud, te teete tõesti põhjalikku ning tasakaalustatud tööd, võtate arvesse kõiki aspekte. institutsioonid on koos töötades päris kaugele jõudnud, kuigi Julgeolekuliidu ülesehitamisel on ära teha veel nii mõndagi. aitäh! Thank you very much, Julian. <clears throat> It's quite... Suur tänu, Julian! oli alles nimekiri. käisin ka justiits- ja siseasjade nõukogu kohtumisel eelmisel nädalal ja see broneeringu info asi aitas asju õiges valguses näha, nemad imetlevad, mida parlament teeb, imestavad, mida parlament teeb, aga teie mainite seda ja mainisite seda seal, see on väga hea. päris ähm, suurepärane sümmeetriline nimekiri, kahe tuhande üheksateistkümnes aasta. ja nemad tahavad endiselt broneeringuinfot ja meie küsime, kuidas seda rakendatakse. meil on nüüd Julgeolekuliit ja kui ma vaatan, kuidas inimesed on teie tööd teinud nende teemadega, siis kõiki asju on põhjalikult arutatud põhiõiguste valguses ja olen tegelikult üsna uhke nende kolleegide üle, kes nende teemadega tööd on teinud ning teiega koostööd teinud, osalenud kolmepoolsetel läbirääkimistel ja nii edasi. suur tänu tehtud töö eest. ma ei taha, et nüüd jääks mulje, et äh, nüüd oleks tegemist nagu äh, sellise sajandi lõpu meeleoluga. midagi ei ole lõplikku veel. kõik on lahkumas, tegemist on ametiaja lõpuga, tõsi, aga ikkagi aga väga huvitav oli muidugi selline kokkuvõte ja nagu te ütlesite, väga paljud teemad said lõpule viidud alles hiljuti, nii et äärmiselt põnev, võib-olla isegi dramaatiline oli see. miks te kõik vaatate mind niiviisi? no oli ju niiviisi, oli. päris palju teemasid olid need lõhkeainete lähteained, koostalitusvõime, mille üle täna hommikul hääletasime ja nii edasi ja nii edasi. kas teil on kommentaare, kas teil on küsimusi? proua Stevens, palun Helga Stevens ja härra Franz. palun. suur tänu, lugupeetud esimees, härra King, suur tänu, et taas meie komisjoni ette tulite ja tahaksin tänada teid suurepärase töö eest, mida olete teinud. Te teate, et olin terrorismivastase võitluse erikomisjoni raportöör kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. ja rääkisime deradikaliseerimisest ning ähm, öeldi, et komisjonil ei ole mingisugust ülevaadet äh, nendest meetmetest, mida Euroopa Liit rahastab ning meil ei ole ka näitajad paigas ja ei ole selge, kui edukad on erinevad programmid. võtsime komisjoniga ühendust selleks, et küsida täpsemalt, mida tehakse seoses erinevate rahastamisvahenditega, mis on ähm, eraldatud radikaliseerimise peatamiseks. meil on vaja selles küsimuses suuremat läbipaistvust ja mis puudutab äh, radikaliseerimise peatamist, ma tahaksin teada, millised konkreetsed vahendid on olemas sellega tegelemiseks ning äh, millised praktilised abivõimalused on? Liivi Roka, palun. suur tänu, esimees, lugupeetud volinik. Te tõstsite nii mõndagi, tegelesite julgeoleku teemaga, suur aitäh, teie töö oli kiire ja tõhus. suur tänu ka küberjulgeoleku teema käsitlemise eest ning ka libauudiste vallas tehtav töö, aitäh kodanikuvabaduste komisjon on kõikide teemade puhul teie peamine koostööpartner. ja kui teil midagi selle vastu ei ole, siis juhiksin tähelepanu teemale, mis just praegu ajakirjandusse ilmus ja mis käsitleb Ungari kampaaniat, kui komisjon nimetab Ungari kampaaniat libauudiseks, mina vaatasin, millised sõnumid on nende plakatitel ja midagi, midagi libauudistelaadset ma seal küll ei märganud. mulle, minuga just tehti intervjuu sel teemal. teema on raske ja ma arvan, et me ei peaks äh, eriti palju aega selle peale kulutama me peaksime rohkem tegelema teemadega, mille teie ise siin tõstatasite julgeolekuga seoses ja seetõttu ma tahaksin tänada teid juba tehtud töö eest ja teie pühendumuse eest nendele teemadele. härra Franz. armas Julian King. ka roheliste nimel, meie fraktsiooni nimel tahaksime teid tänada. Teie dialoogi eest äh, parlamendiga, suurepärase koostöö eest parlamendiga. ning ähm, me peaksime endalt korduvalt küsima, milliseid meetmeid tuleb võtta selleks, et julgeolekut saavutada, milline on selle julgeoleku hind ning milline, millist energiat ja ressursse oleks võinud mujal kasutada. täna hommikul, nii hiljuti nagu täna hommikul rääkisime me oma komisjonis koostalitusvõime paketist, seal on terve rida meetmeid, mille kallal oleme töötanud meil viimased paar aastat. ja seal on üks ühine nimetaja, erinevate inimeste andmed koondatakse kokku ja kõik see maksab suuri summasid selle tingimusetus on teema, mis on tulnud juba Euroopa Kohtu ette kaks korda ja teinekord, äh, kui me rääkisime reisijate infost ning äh, sellegi peale on läinud miljardeid eurosid, mis võiksid minna mujale ja mida on hädasti vaja muudes valdkondades. ja seetõttu üha suuremaks kasvab see heinakuhi, millest on vaja nõel üles leida ja mida suurem see on, seda raskem on seda nõela üles leida. väga palju tööd on piiriülene tee kas terrorismivastase võitluse nimel või ähm, küberkurjategijate kohtu ette toomisega seoses. aga kõigi nende teemadega tuleb tegeleda õigusriigi põhimõtetest lähtuvalt. kui me lubame Ungari politseil võtta andmeid Date äh, Deutsche Telekomilt, äh, siis äh, tekib julgeolekuprobleem kui me vaatame seda konkreetset äh, juhtumit ja Budapesti praegust valitsust, ametivõimudel on oma volitused, oma pädevused, aga me ei saa ainult nendest lähtuda, me peame austama ka vabadus- ja õigusriigi põhimõtet ning äh, lähtugem ikkagi ennekõike sellest, soovin teile tulevikuks kõike head. Theresa. Jimenez, palun. Eh, suur tänu. suur tänu, volinik, tahaksin teid tõesti kogu südamest tänada kõik teie ettekanded, kõik teie külaskäigud meie komisjoni on alati olnud väga teretulnud ja need on suurepäraseks näiteks sellest, et me teeme oma tööd koos. meil on tõeline koostöö inimesega, kes on täielikult pühendunud julgeolekule teemale. paraku mõnedel siinviibijatel on väga lühike mälu ja nad mäletavad asju ainult siis, kui kuskil leiab aset terrorirünnak. ja kui terrorirünnak aset leiab ja kõik äh, pilgud pöörduvad selle teema peale, nii nagu juhtus näiteks Strasbourgis ja nagu on juhtunud varemgi, siis hakatakse rääkima valmisolekust, hoiatussüsteemidest, selline olek nii-öelda kestab kümme-viisteist päeva ja siis hääbub see. terrorismivastase võitluse strateegia on üks asi, mis on oluline, teine asi, mis on oluline, on ohvrite kaitse ning äh, lisaks sellele ka süüaluste kohtu ette toomine ma ei ole täielikult nõus eelkõnelenud härrasmehega. väga kerge on siin rääkida terrorist, terrorismi ennetustegevusest ja ohvrite kaitsest ja samal ajal olla igasuguste vajalike meetmetega andmete kogumise vastu sellised meetmed on olulised ja tõesti nende andmete kogumine on oluline. kui me tahame iga hinna eest tead-, peatada selliseid kuritegusid, mille panevad äh, toime inimesed, kes on labanud vastava koolituse, kes on saanud välisvõitleja koolituse, tulnud tagasi just Süüriast ja nii edasi, äh, kui meil ei ole neid andmeid, siis me ei saa ennetusega tegeleda. koostalitusvõime on täiesti möödapääsmatu ja ma arvan, et me peame veel päris palju ära tegema konkreetse võrgustiku moodustamiseks, koostöö soodustamiseks liikmesriikide vahel nende vahenditega seoses ja viimaste aastate jooksul Bataclanis, Barcelonas, Brüsselis, Londonis, Berliinis on aset leidnud kohutavad terrorirünnakud. ja kaitsest on räägitud ikka, kuid paraku vajalik kaitsevõrgustik ei ole veel paigas. ma tahaksin tänada voliniku kogu tehtud töö eest selle ennetusfondiga seoses ja loomulikult me tahame olukorda, kus ohvreid tekib vähem. üks selline filosoofilisema taadi küsimus ka minult, ütleb härra esimees. kas täna on kolmapäev, ei, täna on äh, teisipäev, homme on mul kolmepoolsete läbirääkimiste voor. nii et siis äh, sel teisipäevasel päeval tahaksin teada, mida te olete õppinud, kui tegemist on viimase julgeolekualase dialoogiga enne meie ametiaja lõppu. Te olete esimene julgeolekuportfelliga volinik kes teeb meiega koostööd. meie töövaldkond on loomulikult laiem, põhiõigused, andmekaitse ja nii edasi ja nii edasi. valdkond, meie töölaud on lai, pidades silmas, et ka nõukogu poolt tulevad oma piirangud ning et tegemist on alati liikmesriikide pärusmaale kuuluva teemaga kui on mingisugune midagi, mida te olete õppinud sellest üldisemalt, siis mida te olete õppinud? ma saan aru küll, et see küsimus on üsna laialivalguv, aga kuna te olete esimene volinik, kes on konkreetselt sellises olukorras ja julgeolek on konkreetselt teie portfell, portfell, siis äh, ma arvan, et äh, oleks üsna huvitav teada, mida te sellest arvate. põhiõigused, andmekaitse ning äh, piiriülesed pädevused. Need on kõik need teemad, mis on väga huvitavad. kas te olete midagi õppinud siis julgeolekuvolinikuna kogu sellest tööst? võib-olla olete õppinud seda, et teil peavad olema konkreetsed teemad või millele keskenduda. palun lugupeetud Valeni. aitäh, aitäh kõigile, kes endiselt pühendunult tegutsevad nende teemadega, mis minu jaoks on otsustava tähtsusega. kui me tahame Euroopas neid väärtusi, mida meie tahame näha, siis me peame näitama, et oleme ka suutelised meie kodanikke kaitsma ning äh, ohte, millega meie kodanikud silmitsi seisavad, äh, peame suutma kuidagi maandada. mainisite ka terrorismi erikomisjoni tööd ja hoolimata sellest, et oleme Kodanikuvabaduste komisjonis ning kohe vastan Kodanikuvabaduste komisjoni esimehe küsimusele, tahaksin tänada ka teie komisjoni äh, suurepärase raporti eest. suurepärane töö, jõuline dokument, õpetlikud järeldused head suunised tulevikuks, hea ülevaade kogu sellest teemavaldkonnast, terrorism, ennetustegevus, ohvriabi, kõik on sinna koondatud. ma ei oleks tegelikult osanud teie töö alguses oodatagi, et nõukogu suhtub äh, nii soojalt ja tervitavalt teie raportisse, Claude. Äh, ka sina olid kohal sellel mitteametlikul äh, ministrite kohtumisel. ja liikmesriikide esindajad, kes sõna võtsid, avaldasid tunnustust teie komisjoni tööle ning äh, toonitasid, kui olulised on teie tuleviku soovitused liikmesriikide ning institutsioonide, sealhulgas ka parlamendi vaheline dialoog on väga oluline, mõnikord ei ole see just kõige kergem ülesanne, nagu te väga hästi teate. nii et seda enam väärib teie töö selles te-, selle delikaatse teemavaldkonnaga seoses tunnustust, kui liikmesriigid sellele, seda niiviisi kiidavad. küsisite ennetuse kohta ning radikaliseerimise peatamise kohta. Teil on õigus kui me tahame selle tööga kuskile jõuda, siis peame kõigepealt looma endale ülevaate olukorrast ning äh, analüüsima, kas meie tegevus on tõhus. mul on hea meel, et pärast seda, kui kuulasin ära, mida on öelda parlamendil, mida on öelda kontrollikojal, otsustasime komisjonis, et me peame avalikustama meie äh, institutsioonisisesed äh, poliitilise tegevuse ülevaated. mina oleksin tegelikult isiklikult tahtnud teha seda juba varem, aga tore, et teeme seda nüüd ja ma olen veendunud, et nüüd, kui, kui need dokumendid on avalikult kättesaadavad, siis tahate mulle täiendavaid küsimusi esitada või minu järeltulijale täiendavaid küsimusi esitada nende programmide kohta. küsisite, kuidas me korraldame oma tööd selles valdkonnas. ma arvan, et tegelikult me oleme nii mõndagi saavutanud selles valdkonnas, olen päris uhke selle toetuse üle, mida me saame pakkuda äh, kodanikuühiskonna eesliini organisatsioonidega, kes äh, tegelevad radikaliseerimise vastase võitlusega, RAN ning teised võrgu, võrgustikud väärivad siin esiletõstmist kogume ka kokku nõndanimetatud rohujuure tasandi kogemusi äh, eesliinilt, äh, kohalike omavalitsuste kogemusi, liikmesriikide kogemusi, kui me tahame, et meil oleks tõhus poliitiline tege-, tegevus, siis me peame lähtuma kõigepealt rohujuure tasandist ning siis pakkuma õigel tasandil poliitilist, õiget poliitilist toetust. mis puudutab libauudiseid ma tegelikult ei ole seda viimast äh, kampaaniat näinud, äh, mõningaid Twitteri uudiseid olen küll lugenud. mõnikord äh, libauudiseid kasutatakse poliitilise terminina selleks, et erinevaid seisukohti kommenteerida. pahatihti enda seisukohtadega vastu ollu minevaid seisukohti kommenteerida. me olime väga ettevaatlikud ning hoolikad, kui me tegelesime väärinfo levitamise teemaga ning töötasime välja väärinfo määratluse, et me teaksime, millega me peame võitlema, millega me peame tegelema ning me ei tahtnud, et see arutelu laiali valguks äh, ning seetõttu on meie määratlus väga selge, teadlik väärinfo levitamine majandusliku või poliitilise kasu eesmärgil. meil on terve rida meetmeid, äh, mida võtame vastu, mida toetame koos tööt-, mille kallal töötame koos parlamentide, liikmesriikidega, sotsiaalmeediaplatvormidega ja nii edasi ja nii edasi. olen väga uhke selle töö üle ning jätkame seda tööd. mõnikord selle töö kaudu tekivad poliitilised arutelud inimestega, kelle seisukohad on teistsugused. aga mina tahaksin keskenduda ainult konkreetsetele väärinfo vastastele meetmetele, lähtuvalt sellest määratlusest, mille me ise paika panime. härra Franz. mis puudutab nende instrumentide kasutamist, mille me loome olgu siis tegemist kas andmebaasidega või SIS-süsteemiga või ükskõik millise teise süsteemiga või algatusega julgeoleku valdkonnas, siis ähm, olen teiega nõus, me peame kandma hoolt selle eest kõikide vahendite ja meetmete puhul, et neid vahendeid kasutatakse eesmärgipäraselt, nende instrumentide eesmärkide päraselt. ja kui teil on tunne, et mõni instants tahab kasutada valesti neid instrumente eesmärkideks, milleks nad ei ole ette nähtud õiguspäraselt, siis ma arvan, et sellele tuleks tähelepanu juhtida. me peaksime asju nimetama õigete nimedega ning väärkäitumist kritiseerima. see minu meelest on üks osa meie tööst, me peame kandma hoolt selle eest, et meie välja töötatud vahendeid kasutatakse tõhusalt ning nagu kord ja kohus. mul on hea meel tõdeda, et mõningatel puhkudel, kui on üritatud äh, valesti kasutada siis süsteemi, äh, siis on äh, avalikkus kohe selle asja häirekella külge pannud. ja see on hea see näitab, et nendest vahenditest on aru saadud, inimesed toetavad nende vahendite kasutust, kui neid kasutatakse eesmärgipäraselt ja kui neid kasutatakse väärasti, siis äh, kritiseeritakse seda. proua Jimenez Presserel, me peame vältima selliseid meetmeid, mille puhul me tegutseme ainult ülepeakaela pärast seda, kui on mingisugune kohutav sündmus aset leidnud. ja siis, äh, kui me tahame edu saavutada, siis me peame tegelema nende teemadega järjepidevalt, ka siis, kui need ei täida parasjagu ajalehtede esilehekülgi. nii et äh, võib-olla üks asi, mida ma olen õppinud ongi see ja parlament on kaasa aidanud sellele, et me peame äh, vältima seda, et meie töö, töös hoog vaibub. aga paraku terrorirünnakud leiavad aset, ohvrid, äh, ohvrid tekivad ja me peame selle kallal töötama. tänu teile oleme me edu saavutanud juba nii mõneski valdkonnas, meil on terrorismivastase võitluse direktiiv, ohvrikaitsesätted, koos teie, teiega oleme me pühendunud sellele, et me loome terroriohvrite ekspertteadmise, ekspertteadmiste keskuse ja ma loodan, et sellega see töö veel ei lõpe, et see on ainult algus ning ma ootan pikisilme võimalust üheteistkümnendal märtsil jälle kord näidata äh, meie austust ja solidaarsust terrorirünnakute ohvritega. mida olen õppinud, tulevikuks kõrva taha pannud? küsisid sa, Claude, pärast viimase paari aasta tööd. ma arvan, et ma ütlesin algusest peale, et viimase paari aasta kogemus on minu jaoks mõned asjad, mõndasid asju kinnistanud ja ma olen üha rohkem selge, minu jaoks on üha rohkem selgeks saanud see, et julgeolekupoliitika on tugev ainult siis, kui austatakse põhiväärtusi, põhivabadusi ning seda tuleb, see peab olema nähtav, vastasel korral julgeoleku vallas tehtavat tööd õõnestatakse. ja sellepärast on väga hea, et selline organ nagu Kodanikuvabaduste Komisjon tegeleb selle teemaga kõikehõlmavalt, tegeleb kõikehõlmavalt nende raskete, delikaatsete teemadega. ma tahan teid selle eest tänada ning kiita ning julgustada teid edasi tegutsema samas vaimus, sellepärast et see aitab julgeolekupoliitikat parandada. kutsuksin teid üles ka vältima ebavajalikke arutelusid lähimuspõhimõtte teemal. me oleme suutnud äh, sellest natukene ümber mööda saada ja keskenduda laiemale julgeoleku tegevusele. liikmesriigid ning liikmesriikide ametivõimud on aru saanud, et kui nemad on eesliinil, siis äh, on kasu sellest, et me tegutseme koos Euroopa tasandil muuhulgas selleks, et äh, me saaksime aidata eesliini liikmesriikidel äh, vastutust kanda ning ma arvan, et sellest koostööst tulekski inspiratsiooni ammutada ning me peaksime vältima selliseid äh, liigseid nägelusi teemal, kes mida teeb. aga sellegipoolest ma leian, et meil peaks, me peaksime kõik oma vastutust teadma ning kandma hoolt selle eest, et äh, milles on kokku lepitud, see ka praktikas tehtud saab, olgu siis äh, tegijaks Euroopa Liit, riigid, institutsioonid, ametid, liikmesriigid, kui tegemist on ametiga, siis meie peame omalt poolt tagama vajalikud ressursid, vahendid, inimesed, raha, selleks et äh, amet saaks teha seda, mis on talle ülesandeks pandud, nii et teie abi selles valdkonnas on väga kasulik. veel üks asi, mida ma tahtsin mainida, on, et ähm, kõik sõltub sellest, kui ambitsioonikad tahate olla kõikehõlmava julgeolekuliidu ülesehitamistöös oleme päris palju tööd teinud viimaste aastate jooksul, seda tehti juba enne seda, kui mina äh, pukki sain. terroristi vastane, terrorismi vastane võitlus, klassikaliste küberrünnakute vastane võitlus ja nüüd siis äh, viimase aja ohuks on kübermaailmas leviv äh, info väärkasutus ning teadlik tahtlik väärinfo levitamine. ja samuti tuleb arvesse võtta tööd, mida teeme tõsise organiseeritud kuritegevuse vastu. kui me heidame aga pilgu tulevikku, siis ootavad meid ees iseäranis kübermaailmaga seotud äh, uued väljakutsed, mis on meie julgeolekutunde seisukohast äh, väga olulise tähtsusega, kriitilise tähtsusega ja parlament, nii nagu ka nõukogu, nii nagu ka komisjon, peavad mõtlema selle peale, kuidas äh, me tegutseme küber teemade valdkonnas, need on sektoriülesed teemad ja kui me ei suuda nende ohtudega tõhusalt äh, tegeleda, siis äh, põrkume vastakuti raskustega. nõukogus on väga rasked küberteemad, äh, mis mõjutavad meie julgeolekut, telekommunikatsiooni nõukogu võtame näiteks, mul ei ole midagi selle vastu, aga Neid asjaolusid, mida tuleb arvesse võtta, on palju. ja parlamendis tervitan võimalust käia erinevates komisjonides, käin kolmes-neljas erinevas komisjonis, räägin küber- ning digitaaljulgeoleku erinevatest aspektidest, nii et ma kutsuksin teid üles mõtlema selle peale, et kuidas neid asju edaspidi korraldada kuidas korraldada oma mõttevahetusi, järelevalvetegevust, oma tööd Julgeolekuliidu ülesehitamisega seoses maailmas, mis on üha paremini ühendatud äh, ning üha digitaalsem. minul ei ole sellele küsimusele vastust, ma arvan, et see on väljakutseks meile kõigile liikmesriikidele, institutsioonidele, ka Euroopa Parlamendile. aga see ülesanne, see väljakutse on tähtis. Uh aitäh meil on ka Facebookis homme hommikul üritus. et palun osalege meie arutelus soovi korral, kus me tegeleme häkkimisega. demokraatia kaitsmine digitaalajal on selle teema. see on kokkuvõte tööst, mida me kavatseme veel teha enne valimisi ja mida me kõik ei ole veel täna põhjalikult arutanud see töö jätkub. suur tänu, Julian, kogu selle tehtud töö eest, koostöö eest meie raportööridega, meie abilistega. suurepärane on olnud see koostöö. me oleme sinu fännid täielikult. eriti Johanna kindlasti on olnud üks paremaid äh, volinikukontoreid, kellega koostööd teha. paljud nendest teemadest on olnud väga rasked teemad. nii et see on olnud äh, tõeline rõõm. raportööre on olnud ka palju. kõik äh, kolmepoolsed kõnelused, mis meil on olnud. ma olen kindel, et ka meie töötajad suhtuvad äh, sellesse samamoodi, teemad on olnud tõesti väga rasked. julgeolek äh, on see, on sõna ja kui seda mainida, siis vaata, siis näha, mis, millised need teemad tegelikult on, kui keerukad need on, millega see kõik on seotud. keegi ei mäleta enam, kui palju neid muudatusettepanekuid üldse oli, uskumatu. tööd on tehtud palju. suur tänu selle kõige eest. ja tahaksime ühtlasi tänada kõiki, kes olid äh, sellesse töösse kaasatud. ja tahaksime kõiki paluda klaasi tõstma, aga see algab kaheksateist kolmkümmend, aga kuna me siin istume parlamendis ja siin on omad reeglid, siis ei saa lihtsalt praegu sinna minna, see algab teatud kellaajal kaheksateist kolmkümmend, see on ainuke koosolek, mida mina olen juhatanud, mis nüüd lõpeb enne õiget aega. nii et meil on nüüd siin selline väga ebamugav täitmata aeg pooleks tunniks. aga Janni korruse baaris on, kolmanda korruse baaris on meil tõesti siis äh, kokteil kell kaheksateist kolmkümmend. meie Julianiga äh, äh, igatahes teeme seda. nii et kui soovite meiega ühineda meie kahe Briti mehega, siis teil on seega võimalus. igati olete teretulnud. ja maksan oma, oma maksan oma rahade eest sellega. minu, minu kuluhüvitised hoolitsevad selle eest ja tahaksime lõpetada ka tõlke hetkel. Great, my sense of humor. Okay, colleagues, thank you, and a big thank you again to Julian and his team, and uh, please join us for a drink at 18.30 at the Brasserie Bar. nii et kohtume kell kaheksateist kolmkümmend. ja ainult pool tundi on oodata. olen muudkui rääkinud siin nii ja kaks minutit juba rääkisin täis, nii et tõesti kolmkümmend minutit on jäänud, aitäh. istume seal kuni südaööni kahekümne üheksandal märtsil, ütleb volinik.